Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich head kolleegid, tervitan teid meie täna hommikusel komisjoni koosolekul ning peaksime tõesti alustama, sellepärast et meil on suhteliselt pikk hääletus, te nägite juba seda hääletus, hääletusdokumentide paketti, no ma loodan, et see läheb suhteliselt ruttu siiski, nii et alustame punktiga üks päevakorras, milleks on päevakorra vastuvõtmine ja kui ei ole vastuväiteid päevakorrale, siis lähtun ma sellest, et olete päevakorra projektiga nõus. ma ei näe, et oleks kellelgi vastuväiteid ja siis loeme, et päevakord on meil kinnitatud. punkt kaks, nüüd koosolekute protokollide kinnitamine üheksateist kuni kakskümmend november, kolmas detsember, kahekümne teine jaanuar, vastavad dokumendid on teie dokumentide pakettides, kas on märkusi nende protokollidega seoses, praegu ei paista märkusi, siis panen ette, et nagu tavapäraselt loeme protokollid kinnitatuks, kui meie koosoleku käigus ei laeku neile vastuväiteid. punkt kolm, esimehe teated täna on meil tõlge tagatud järgnevatesse keeltesse prantsuse, saksa, itaalia, kreeka, hispaania, portugali, tšehhi, eesti, ungari, poola, sloveeni, bulgaaria, äh, bulgaaria ja rumeenia keel. ning ähm, äh, meenutan kõigile, et meie koosolek voog edastatakse, nüüd koordinaatorite otsused viie, neljandast veebruarist ning koordinaatorite otsused neljandast veebruarist on viiendal veebruaril saadetud laiali e-postiga ning äh, kuna kaheksanda veebruarini neile vastuväiteid ei esitatud, siis loetakse nad kinnitatuks. nüüd on mul hea meel, et meil on täna komisjonis külalised, kolmteist äh, Saksa noortepäeva esindajat, kes äh, huviga hakkavad jälgima Erasmus plussi hääletust tervitan teid südamlikult ning loodan, et teil seisab ees põnev päev Brüsselis. nüüd lisaks teatan, et seoses sellega, et kirjalikult ei ole meie ettepanekule komisjoni ettepaneku osas hädajuhumeetmete puhuks Brexiti Eh, lepingute Brexiti olukorras vastuväiteid laekunud, siis loetakse see vastuvõetuks. vastavalt lihtsustatud menetluse sättele eh, artikkel viiskümmend lõige kaks kodukorras ning eh, lähtun sellest, et märtsi esimesel täiskogul tuleb see dokument ka hääletusele nüüd pilootprojektid ja ettevalmistavad meetmed seoses eelarvega kaks tuhat kakskümmend, mis puudutab eelarvet kaks tuhat kakskümmend, siis on töödokument PPA-de kohta, eh, tuleb arutusele seitsmendal märtsil istungil ning see kajastab pearaportööri proua Hoolmajeri prioriteete. ning eh, pärast seda teatatakse täpsema menetluse ja tähtaegade kohta kuna esitatakse, kuna tuleb esitada PPA-d e-, esialgseks hindamiseks ning ähm, saadame info selle kohta hiljem laiali. eelarvekomisjon korraldab infokohtumise eelarve kaks tuhat kakskümmend kohta assistentidele, nõunikele ja teistele kaheksandal märtsil. ja, ja siis äh, hiljem teatatakse PPA-de esitamise tähtaja kohta. nüüd Mm. meili teel on seda juba mainitud, aga ütlen veel kord, et pärast hääletust teeksime hea meelega kultuurikomisjoni perepildi. nii et äh, palun ärge jookske kohe minema, vaid jääge hetkeks siia, et me saaksime selle pildi ära teha, sekretäriaat on praegu koostamas äh, brošüüri meie viieaastase töö kohta ning äh, see, selles lihtsalt peab olema üks korralik perepilt, nii et seetõttu palun lühidalt jääge siia pärast hääletusi. ja siis saame ühe ilusa pildi teha. nii palju siis teateid ning lähemegi kohe hääletuste juurde meil on kaks olulist raporti eelnõud, mis meil läbi tuleb hääletada ja alustame Erasmus, Erasmuse raporti eelnõuga. noorte ja spordivaldkonnas kutsealane ja muu haridus. raportöör on Milan Zverja ning küsin, kas härra Zveril on, on midagi öelda sissejuhatuseks? ei ole? hästi, siis lähme kohe hääletuse juurde. kõigil on oma kaardid olemas, ma eeldan ja kaardid on sisestatud hääletusaparaatidesse ning alustame muudatusettepanekut üks, kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse oli ka nende hulgas. nüüd Empel viiskümmend kuus ei ole vaja hääletada, kompromiss üks punkt üks, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üks punkt kaks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üks punkt kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kaks punkt üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks punkt kaks Äh, lehekülg kaheksakümmend. kahe, kaheksateist, vabandust. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kompromiss kaks punkt kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kakssada kuuskümmend kolm poolt, va-, lehekülg kakskümmend kaheksa. kaks, kuus, kolm ja võib-olla ka kakskümmend üheksa lehekülg. kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? hästi, võime kontrollida. hääletus avatud. hääletus lõppes. kaheksateist üheksa vastu tagasi lükatud. Eh, nüüd eh, kakssada nelikümmend üheksa, ei eh, vabandust, kõigepealt sada kuuskümmend kaheksa, sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu? ei, vabandust, nii ei lähe, ma ei näe teisi, teisi liikmeid, kui te kaameraga mulle ette tulete. poolt, vastu, erapooletud. usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on avatud hääletus lõppes. kolmteist kolmeteistkümne vastu, seega tagasi lükatud. kompromiss kaks punkt neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm punkt kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm punkt kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli punkt kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd kompromiss neli punkt kolm. neli punkt kolm. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss viis punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis punkt kaks. vabandust, ei ei, nimeline hääletus, nii et nimeline hääletus viis punkt kaks, hääletus on avatud. hääletus lõppes. seitseteist üheteistkümne vastu vastu võetud seega langeb viis kaks A ära ning äh, lähme viis punkt kolme juurde. kodukorda puudutav küsimus. mikrofon, palun meil ei olnud hääletusnimekirja, kas oleks võimalik hääletusi korrata? Aga... õigupoolest mitte. aga kui kõik on nõus, siis kas on vastuväiteid viis koma, viis, viis punkt kahe hääletuse kordamise osas? okei okay.. hüva. niisiis, tagasi korraks kaks alternatiivset kompromissi, artikkel kaks lõige üks punkt kakskümmend viis kohta. esimene on raportööri kompromissettepanek ja teine on alternatiiv sotsiaaldemokraatide ALDE, GUE ja Roheliste poolt. ma lasen kõigepealt hääletada viis punkt kaks kompromissi, ehk siis raportööri kompromissettepanekut ning hääletus on nimeline, hääletus on avatud. hääletus lõppes. kakskümmend vastu, üheksa poolt ja tagasi lükatud, tõesti oleks olnud äh, vale tulemus. jah, see jäi mulle ka silma, aga ei kommenteerida seda ma ei saa. nüüd viis punkt kaks A kompromiss, samuti nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. ja see on tõesti vastu võetud, kakskümmend üks poolt, seitse vastu, üks erapooletu. nüüd viis punkt kolm. poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus punkt üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus punkt kaks. see on päris kaugel nüüd juba meie paketis kuus punkt kaks. kas kõik leidsid üles? minu pakis on see seitsekümmend kaheksa. teiste puhul ma ei tea. kuus punkt kaks. kas kõik leidsid üles? nii, hääletame, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. kuus punkt kolm, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek äh, kakssada seitsekümmend kaks. kakssada seitsekümmend kaks. kas kõik leidsid üles? väga hea, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? nüüd kompromiss seitse punkt üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud kompromiss seitse punkt kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse punkt kolm järgmisel leheküljel, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Empl üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa punkt üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kaheksa punkt kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss üheksa punkt üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa punkt kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme punkt üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd budget kakskümmend kaks poolt, vastu, erapoolet-, erapooletud ja kontrollime. Budget, budget kakskümmend kaks, hääletus on avatud. lehekülg sada üks, budget kakskümmend kaks hääletus lõppes. kakskümmend üks poolt, kaheksa vastu, vastu võetud. kümme punkt kaks kompromiss. kümme punkt kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss kümme punkt kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek üks, ei kompromiss üksteist poolt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 vähemalt mitte tava, tavajuhul. nüüd. Äh, lõpphääletused, mida on kolm, kõik on nimelised. kõigepealt hääletame õigusloome ettepaneku muudatusi ja nimeline hääletus on avatud. hääletus lõppes kakskümmend kaheksa poolt, üks vastu, vastu võetud. õnnitleme raportööri. nüüd teine hääletus. nimeline samuti. kompromissi kuusteist osas, mis on muudatus õigusloome ettepanekus, hääletus on avatud. hääletus lõppes. kakskümmend üheksa poolt, ühehäälselt vastu võetud. nüüd lõplik hääletus teksti osas tervikuna. tekstide osas tervikuna hääletus algas, lõppes. kakskümmend kaheksa poolt, üks vastu pea ühehäälselt vastu võetud. õnnitlused raportöörile. ning eh, suur tänu selle eest, et nii paljude kompromisside kokkuleppimisega raportöör ja variraportöörid tegid meie elu tänasel hääletusel palju-palju lihtsamaks, sellepärast et muidu oleks olnud üle saja lehekülje hääletusi, mis oleks olnud üsna keeruline ja tüütu ja tundub, et meil on ka üsna hea tekst lõpuks kokku saanud ja vaatame, kas meil õnnestub leida sama hea lahendus läbirääkimistel nõukoguga, nii et suur tänu raportöörile, variraportöörile, variraportööridele ja loomulikult sekretäriaadile ning kõigile meie assistentidele ja kaastöötajatele, kes andsid oma panuse nii hea tulemuse saamisse. nüüd jõuame Creative Europe programmi hääletuse juurde kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, raportöör on Silvia Kosta, Silvia, kas sa soovid midagi sissejuhatuseks öelda? aitäh! tahaksin tänada rap-, variraportööre eri fraktsioonidest ning nende poliitikanõunikke samuti ja meie poliitikanõunikke. iseäranis tahaksin tänada sekretäriaati, Agushi Lukat, kes on teinud väga head tööd ning loodan, et kui me selle dokumendiga täiskogule jõuame, siis siis äh, rakendatakse sama lähenemist Creative Europe programmile ka järgmise õigusloomeperioodi ajal. niisiis, jõuamegi nüüd hääletuste juurde. Äh, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud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 viisteist vastu, neliteist poolt tagasi lükatud. nüüd neli äh,, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud. usun, et ka see on tagasi lükatud, aga kontrollime. nii et kolmkümmend neli. hääletus lõppes. viisteist vastu, kolmteist poolt tagasi lükatud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend üks, kolmsada nelikümmend ja kolmsada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada nelikümmend kaheksa poolt, vast-, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud ja seda tuleks kontrollida. nelikümmend kolm hääletus on avatud, vabandust, nelikümmend neli, esimees parandab ennast. hääletus lõppes. ja viisteist vastu, neliteist poolt tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks poolt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 vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, hiigelhüpe, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. nelisada kuus, nelisada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd budget kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada neliteist poolt, vastu. seda kontrollime, nelisada neliteist. hääletamine on lõppenud. neliteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud. Uh, so... ma ei saanud hääletada, vabandust. mina oleks poolt hääletanud. sellisel juhul Wo waren wir jetzt? Yes, I pressed it. Yeah. Ja, ja. If the machine doesn't work. kui masin ei tööta, siis äh, võtame teie hääle arvesse. viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ma kontrollin. nelisada neliteist, mis selle tulemus oli? vastu võetud. sest äh, ennem oli neliteist neljateistkümne vastu ja Mihhaela poolthäälega oli viisteist neljateistkümne vastu. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud viiskümmend neli. kontrollime, viiskümmend neli. hääletus on lõppenud. kaksteist, kaheksateist, üheteistkümne vastu tagasi lükatud. nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kuusteist ja nelisada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelisada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. seda kontrollime, nelisada kakskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. kaheksateist üheteistkümne vastu vastu võetud, kolm, nelisada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks on tagasi võetud suuline muudatusettepanek neljasaja kolmekümne kaheksa juurde poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada nelikümmend kaks poolt. ja nelisada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelisada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vastu, vastu võetud, vabandust. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmkümmend neli poolt, aa, seda me juba hääletasime, vabandust. olin kiirem, kui ma arvasin. igatahes, hääletame igatahes kolmekümne neljandat poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime Geschlossen. Die Grünen haben ein, äh, die Grünen haben ein. rohelistel on üks hääl liiga palju, üksteist peab äh, kaardi välja võtma. nüüd on korras, hääletus on lõppenud. seitseteist üheteistkümne vastu vastu võetud, nelisada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. olgu, kontrollime kuuekümne üheksandat. hääletus on lõppenud. kaheksateist üheteistkümne vastu vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend poolt. vabandust, nelisada seitsekümmend üks poolt. vastu, erapooletud vist vastu võetud, aga kontrollime. nelisada seitsekümmend üks. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks, kaheksa vastu, vastu võetud. ei tõstnud te korralikult kätt. nelisada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, nelisada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. olgu, kontrollime. seitsekümmend neli. hääletus on lõppenud. viisteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud, vabandust, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud. see oli ka sama äh, napp, seega kontrollime. hääletus on lõppenud. neliteist üheksa vastu, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelisada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud. seda kontrollime. seitsekümmend seitse. hääletus on lõppenud. kaksteist üheteistkümne vastu tagasi lükatud, nelisada kaheksakümmend üks poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelisada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud seda kontrollime. see ei olnud päris selge. nelisada üheksakümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist kümne vastu tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend üks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt. vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend, eh, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. olgu, kontrollime. kaheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud. kaheksateist kümne vastu, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. nüüd ei tõsta keegi teist enam kätt, kontrollime. kaheksakümmend neli hääled on lõppenud. kaheksateist kümne vastu vastu võetud. ma näen, et te hakkate väsima vist. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Ja, dann ist es angenommen, aber das... siis oleks see ju vastu võetud. hääletus on lõppenud ja selgelt vastu võetud. kompromiss äh, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kaheksateist poolt, vastu erapooletud, seda kontrollime, viissada kaheksateist. hääletus on lõppenud. neliteist, neljateistkümne aasta tagasi lükatud. kaheksakümmend seitse poolt kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada kakskümmend neli poolt, viissada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, seda kontrollime, viissada kakskümmend neli. hääletus on lõppenud. viisteist neljateistkümne vastu, vastu võetud. viissada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud seda kontrollime, üheksakümmend. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist üheteistkümne vastu vastu võetud. viissada kompromiss eh, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend, kompromiss viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viissada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, viissada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viissada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viissada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viissada viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viissada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viissada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viissada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viissada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada kuus, kompromiss kuus, viiskümmend kuus, vabandust, kompromiss viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viissada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud seda kontrollime. viissada viiskümmend seitse. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks, kaheksa vastu, vabandust, kompromiss viiskümmend neli, äh, viis, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss vii-, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kuuskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss, vabandust, seitse, muudatusettepanek seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, seda tuleb kontrollida, sada viiskümmend üks. hääletus on lõppenud. kuusteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt vastu, erapooletud, seda kontrollime, muudatusettepanek üheksa, hääletus on alanud. ja lõppenud. viisteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus ja sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime, sada kuuskümmend. hääletus on lõppenud seitseteist kaheteistkümne vastu vastu võetud, kompromiss kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kuuskümmend seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss kuuskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, eelarve üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, eelarve kolm poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks hääletus on lõppenud. kuusteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletud ta-, vastu võetud. muudatus neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada üheksakümmend viis poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime, sada üheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. seitseteist kümne vastu tagasi lükatud, sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. eelarve viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolm poolt, vastu erapooletud, seda kontrollime, kakssada kolm. hääletus on lõppenud. seitseteist kaheteistkümne vastu tagasi lükatud kompromiss seitsekümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada neliteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, viis tagasi lükatud, aga kontrollime veel kord. hääletus on lõppenud. neliteist neljateistkümne vastu tagasi lükatud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada seitseteist ja kakssada kaheksateist poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. seda kontrollime, kakssada kakskümmend kolm hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kaheksateist üheteistkümne vastu vastu võetud, kompromiss seitsekümmend seitse. poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitsekümmend üheksa poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üks poolt, vastu erapooletud mm rahvapartei ei hääletanud veel eriti meelsasti, kakssada viiskümmend üks kontrollime. hääletus on lõppenud. jah, kui te oleks ka hääletanud, oleks kõik selge olnud, kakskümmend üks poolthäält, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolthäält, mitte ühtegi vastuhäält ning üks erapooletu. seega ühehäälselt vastu võetud, palju õnne, Silvia! suur tänu ka variraportööridele ja sekretariaadile ning kõikidele personaliliikmetele, kes hoolitsesid selle eest, et minu arvates me suutsime välja töötada hea parlamendi positsiooni, millega saame minna läbirääkimistele nõukoguga. So, wir kommen jetzt zum Foto. nüüd meie foto. kõigepealt kõik parlamendiliikmed, kes soovivad pildile tulla, tulge palun siia ette ja siis teeme teise pildi koos sekretäriaadi ja kõigi meie, meie fraktsioonide kaastöötajatega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 head kolleegid, palun võtame istet head kolleegid, nüüd päevakorrapunkt kuus meie tänasel istungil ning asi puudutab kultuurikomisjoni taotletud ning meie uurimis osakonna tellitud ja korraldatud uuringu, uuringut puudutav uuringu teema on, kuidas võidelda haridussüsteemist varakult lahkumisega ning äh, tulemused on praegu esialgsed, asi puudutab seda, missugune on olukord liikmesriikides koolist väljalangevusega ning äh, räägitakse ka sellest, kuidas oleks võimalik, missugused on positiivsed näited äh, siis selle väljalangevuse vähendamisega seoses ja olemas on juba üks varasem uuring aastast kaks tuhat üksteist, ja praegune uuring siis vaatab, kas olukord on muutunud, uurib äh, liikmesriikide poliitilisi algatusi selle teema käsitlemisel ning vaadet-, vaadeldakse ka avaliku rahastuse ning koolist väljalangevuse seoseid ning vaadatakse ette, missugused võivad olla tulevased probleemid selles valdkonnas ning esitan Amber Fande ning äh, meile räägib Amber van der Krahv, kes räägib meile uurimuse esialgsetest tulemustest, teil on kümme minutit, siis tulevad küsimused ja vastused. enne kui ma teile sõna annan, on mul hea meel teatada, et meil on Garroni departamangust kümme üliõpilast siin, kes kes etendavad eh, siis Euroopa Parlamenti Kanada, Quebeci esindajatega. see oli väga tore, et meil on niisugune koostöö üle ookeani Kanadaga. see seob meid ning eh, iseäranis Kanada-Prantsuse osaga on meil loomulikult sidemed. tervitan teid meie komisjonis ja soovin et teie viibimine Euroopa Parlamendis oleks äh, huvitav ja sündmusterohke. nüüd proua van der Graaf, teil on sõna uurimust esitlemaks. väga tore, et olete tulnud. Is that okay volume wise? suur aitäh! Alright uh,, good morning everyone. So I'll just dive. tere hommikust kõigile! ma alustan kohe, kuna aega meil väga palju ei ole meil on siin suurepärane uuring ja me uuendasime kahe tuhande üheteistkümnenda aasta uuringut, mille viis samuti läbi Euroopa Parlament. ma käsitlen kiiresti uuringu eesmärke ja vaatan siis ka lähenemisviisi. tegu on siis ähm, uuendatud uuringuga kahe tuhande üheteistkümnendast aastast, eelmine uuring oli väga informatiivne ja me vaatame, milline on praegune asjade seis. see korraldati, see see viidi läbi siis nagu kahe tuhande üheteistkümnenda aasta soovituste põhjal erinevate poliitiliste meetmete kohta. taheti vaadata, millised on varakult haridussüsteemist lahkumise eh, peamised põhjused ja soovitada siis ka strateegiaid selle lahendamiseks. niisiis, statistikat uuendati eelmise seitsme aasta jooksul, eh, toimunud arenguid võeti arvesse, eh, toimunud muutuste põhjuseid arutati ja vaadati ka tuleviku suundumisi ja erinevaid soovitusi. viidi läbi e, uurimine siis Euroopa Liidu tasandil, korraldati intervjuusid ja seda tehti ka liikmesriikide tasandil. E, selleks, et e, me oleksime kõik siin samal arusaamal, varakult haridussüsteemist lahkumine Eh, tähendab siis seda, kui kaheksateist kuni kahekümne nelja aastasel noorel on põhiharidus või sellest madalam haridustase ja ta ei õpi ega osale väljaõppes eh, millised on selle määrad praegu umbes kümme koma kuus protsenti kahe tuhande üheteistkümnendast kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani vähenes see kahekümne kaheksa protsendi võrra. ja paljudes riikides on tegelikult eh, riiklikud eesmärgid täidetud Eh, selle vähendamises ja paljud on selle eesmärgini jõudmas, nii et see on väga positiivne. loomulikult on neid, kellel läheb kõige paremini, nende hulka kuuluvad Portugal, kellel on õnnestunud kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani kümme koma neli protsenti vähendada seda määra, Hispaanias kaheksa protsenti, Kreekas ja Iirimaal läheb samuti hästi sellega kellel läheb mõnevõrra halvemini Slovakkia, kus on toimunud haridussüsteemist varakult lahkujate määra suurenemine ka Tšehhis ja üllatav on tegelikult Rootsi olukord, kellel tavaliselt selles osas hästi läheb. meie teine eesmärk oli vaadata haridussüsteemist varakult lahkumise põhjuseid. siin on kolm peamist tasandit. kõigepealt isiklik tasand, sotsiaalmajanduslik taust õpilaste puhul, nende perekonnastruktuur, eh, perekonna vara, geograafiline asukoht, vanemate kodu geograafiline asukoht, kas linnapiirkonnast või maapiirkonnast on lapsed pärit, nende eakaaslased ja sõbrad mõjutavad varakult lahkumist, eh, ka rahvus ja samuti eh, ka õpilaste seotus asukohariigiga nüüd süsteemi tasandil kooli suurus, kooli asukoht, õppemeetodid, õppetavad ja õpetajate kvaliteet. ja just õpetajate kvaliteedil on samuti siin mõju. ka riiklikul tasandil on mõjud olemas tööturu olukord näiteks ja majanduse olukord on olulised mõjutajad, poliitiline ja poliitilisel tasandil siis haridus- ja tööturupoliitikad, samuti ühiskondlik suhtumine haridusse ja vähemal määral ka suhtumine vähemustesse. nüüd oluline on silmas pidada, et haridussüsteemist varakult lahkumine on protsess, see on keerukas protsess ja kõik need erinevad tegurid võivad omavahel suhestuda või seotud olla ja need võivad kõik kaasa aidata sellele, et keegi varakult haridussüsteemist lahkub ja erinevatel teguritel on erinevates riikides erinev mõju, seda tuleks samuti silmas pidada. poliitilisi sekkumisi käsitlesime me, need tunduvad aitavat tavaliselt enamikus riikides ei ole konkreetset riiklikku strateegiat paika pandud, tavaliselt tegeletakse sellega kaudselt, siis tööturu, haridus ja kaasavuspoliitikate kaudu. mis puudutab nüüd nende poliitiliste sekkumiste mõju, siis peame me olema ettevaatlikud. see on väga keeruline protsess ja tavaliselt eh, rakendatakse laiaulatuslikke poliitikaid ja see tähendab seda, et riiklikul tasandil on raske täpselt aru saada, millistel sekkumistel on olnud milline mõju. ja see teeb eh, mõjuhinnangu kogu selle fenomeni puhul üsna keeruliseks. sellegipoolest me loomulikult eh, üritame, on kolme peamist tüüpi sekkumisi ja kõigepealt siis äh, ennetuspoliitikad. Nendega üritatakse ennetada seda, et üldse toimub haridussüsteemist varakult lahkumine. kooliväliseid äh, tegevusi, äh, kooliväliseid tegevusi käsitletakse. kvaliteetse kutsehariduse ja õppe pakkumine ja ka paindlikkuse, paindlike ja läbitavate haridusteede pakkumine. samamoodi tuleks äh, puudumisregistreid täita. ja see, äh, sellel on samuti mõju. positiivsed diskrimineerimismeetmed võivad äh, mõjutada positiivselt peale ennetuspoliitikate on meil ka sekkumismeetmed. kui keegi on otseselt selles ohus, et ta võib haridussüsteemist varakult lahkuda, õpetajate ja koolitajate kestev õpe ja algne õpe võib olla suureks abiks, isikliku toe pakkumine õpilastele ja samuti on oluline tegeleda ka kodupoolega, nii et äh, koostöö vanematega. nüüd, kui õpilased on tõesti haridussüsteemist lahkunud juba, siis mis äh, hüvitiste või taasintegreerimise meetmed, äh, alternatiivsete meetmete pakkumine neile, kes on varakult lahkunud ja ka teise võimaluse süsteemide pakkumine niisiis, siin on selline kokkuvõttev slaid, riigid tavaliselt kasutavad erinevate sekkumiste kombinatsiooni erinevatel tasanditel ja sellepärast on keeruline öelda, milline mõju on konkreetsetel sekkumistel. vaatasime ka avaliku sektori investeeringute ja haridussüsteemist varakult lahkumise seost me vaatasime siin riiklikke kulutusi protsendina SKP-st ja vaatasime, kuidas see on seotud eh, sellega, kuidas on haridussüsteemist varakult lahkumine vähenenud. kohe võib öelda, et ühtegi sellist selget otsest korrelatsiooni eh, nende kahe teguri vahel ei ole. Eh, sellises riikides nagu Iirimaa ja Kreeka tegelikult kulutatakse kõige vähem aga sellegipoolest läheb neil haridussüsteemist varakult lahkumise takistamisel kõige paremini. Rootsis aga näiteks kulutatakse rohkem, aga nemad nii häid tulemusi ei ole näinud. nii et mida see meie jaoks tähendab? näiteks Kreekas on peamiselt investeeringud erasektorist ja rohkem tuleks eh, seda teemat veel uurida, see eh, suhe seal on keerulisem. üks punkt, mis meil aga selgus tänu intervjuudele ja uuringutele, on see, et ei ole nii oluline, kui palju kulutatakse, vaid see, millele kulutatakse, kuna erinevad põhjused eh, põhjustavad haridussüsteemist varakult lahkumist, siis erinevad eh, sekkumismeetmed eh, sõltuvad konkreetse riigi olukorrast ja konkreetsetest tingimustest. nii et eh, enne, kui rahastust kuhugi suunama hakata, tuleks neid põhjuseid analüüsida. nüüd soovitused. oleme siia slaidile toonud mõned peamised soovitused välja. Euroopa Liidu ja kohalikul tasandil Eh, tehtud eh, tööst, tegime need järeldused. Eh, puudumise registrid on olulised ja ka kestlike, kestliku ja valitsusülese koostöö loomine tuleb jätkata laiaulatuslike või terviklike strateegiate rakendamist, nagu juba öeldud, riigid juba praegu teevad seda, seda tuleks jätkata ja tuleks vaadata kohalikke vajadusi, kohalike tasandi vajadusi. Ehm, on keerulisem jõuda mingite konkreetsete rühmadeni. koolide tasandil ja riiklikul tasandil tuleks keskenduda nendele, kes on kõige suurema eh, ohuga varakult lahkumise osas ja õpilasi, erinevate taustadega õpilasi tuleks rohkem kaasata ja samuti tuleks märgata esimesi märke sellest, et eh, oht on olemas ja samuti tuleks suurendada teadlikkust erinevatest Euroopa Liidu rahastusallikatest ja tugiprogrammidest. niisiis, need olid peamised eh, punktid, mille me leidsime ja suur tänu tähelepanu eest ja, vielen, vielen herzlichen Dank. suur tänu uurimust esitlemast. väga tore on kuulda, et paistab, et paljudes liikmesriikides läheb koolist väljalangevusega nüüd paremini, et äh, õpilaste arv väheneb, kes välja langevad ning et jõupingutused on vilja kandnud. Euroopa Liidul oli deklareeritud kümne protsendi eesmärk, aga tundub, et paljudes liikmesriikides on see juba saavutatud või ollakse sellele üsna lähedal, minu meelest kümme protsenti on endiselt liiga palju ja me peaksime tegema kõik selleks, et kõigil lastel oleks eh, head võimalused läbi hea hariduse saavutada iseseisvus eluks ning seetõttu on täiendavad jõupingutused vajalikud. mõned huvitavad tulemused olid ka ja võib-olla saaksime neid põhjalikumalt käsitleda, näiteks ütleme Rootsi osas, et Rootsi on ju olnud musternäidis suurepärastest tulemustest haridusvaldkonnas, aga siin tundub, et koolist väljalangevusega on olukord läinud natuke halvemaks õpilaste arv on suurenenud, kes välja langevad ja võib-olla te saaksite vaadata, mispärast see nii on. aga igal juhul oli palju positiivseid näiteid, näiteid, mille puhul ei oodanud niisugust tulemust, näiteks Kreeka, Iiri, Portugal, mille puhul on teada, et riigi rahandus ei ole väga heas olukorras ja kulutused ei olnud selles valdkonnas head, aga tulemused olid ometi üllatavalt head nii et küsimus sellest, kui palju haridusse investeeritakse, ei ole üks-üheses seoses sellega, kui suur või väike on koolist väljalangejate arv. nii et see on juba väga huvitav tulemus. ning meil on nüüd natuke aega, pool tundi, mm, selle üle põhjalikumalt arutleda, nii kõigepealt saab sõna Sabine Verhain. aitäh! Eh, tahaksin täpsustada ühe küsimuse osas, need, kellel kõige paremini läks teie hinna, teie tulemuste järgi olid Kreeka, Iiri, Portugal, Hispaania, mis on huvitaval kombel riigid, kus eh, finantskriisi tulemusena oli väga suur noorte tööpuudus ning eh, mille osas tuli noorte kara-, noorte tagatist rakendada ning kas, kas on siis läbi selle noorte garantii õnnestunud seda väljalangevust vähendada või äh, kas on mingi seos, mingi korrelatsioon selles osas, kui palju on noortegarantii rahasid nendesse riikidesse läinud ja kui palju projekte on seal läbi viidud, võrreldes näiteks Rootsi või teiste riikidega, et kas need äh, määrad on olnud erinevad, kas te saaksite sellest rääkida ja siis veel küsimus, te rääkisite, et äh, viisite läbi kuus intervjuud kuue riigi äh, nii-öelda kontaktpunktis et kas see, kas ma sain õigesti aru ja missugustele riikidele te keskendusite nendes intervjuudes? sest eh, teises kohas te nimetasite seitset riiki ja mind huvitaks ka, mis riikidele te keskendusite nende intervjuudega? ning kas mängivad eri haridussüsteemid, haridusvormid siin rolli, ma mõtlen siin näiteks kahesuunalist äh, haridussüsteemi, kus meil on kutse- ja tavaharidussüsteem, kas nendes on ka need tulemused erinevad ja kuidas siin asi välja näeb, aitäh! teeme seda tavapäraselt niisuguse pingpongi menetlusega ja annan nüüd äh, proua Vandergraafile sõna vastamiseks. suur tänu küsimuse eest. kõigepealt see esimene punkt, noortegarantii, me vaatasime ülemaailmselt või üleüldiselt Euroopa programmide kasutamist me ei teinud seda väga üksikasjalikult, tegu oli uuringu uuendamise või ajakohastamisega, nii et me vaatasime rohkem riiklikke sekkumisi ja Euroopa programmide kasutamist üldisemalt, nii et noorte garantii kohta ma kahjuks täpsemalt öelda ei oska, aga ma arvan, et see võiks olla väga huvitav punkt, mida veel uurida, kui meil on selleks teave olemas nii et võib-olla oleks järgmine kord võimalik sellega seoses midagi ette võtta. Eh, liikmesriike uurisime me kuut, me valisime need välja geograafilise asukoha või siis asukoha põhjal ja vaatasime, kuidas on neil läinud haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamisega. ja vaatasime ka rahvastiku suurust, kuna see loomulikult mõjutab seda, kui kontsentreeritud või kui suur on eh, haridusele kulutused vaatasime ka, kas äh, rohkem on tudeng, äh, rohkem on õpilasi äh, kohalikul, siis maapiirkondades või siis linnapiirkondades, nii et võtsime arvesse ka seda ja lõpuks valisimegi välja need kuus riiki Itaalia, Poola, Rootsi, Kreeka, Iirimaa ja Slovakkia. nii et me valisime need konkreetselt välja selleks, et meil oleks selline hea valim ja üllatav oligi see, et näiteks Rootsis eh, oli see määr suurenenud. ja ma soovitan neid tulemusi täpsemalt vaadata, kuna see oli, kuna need on tõesti väga huvitavad. Iirimaal ja Kreekas eh, siht, sihipäraselt eh, kasutati erinevaid meetmeid meet Iirimaal näiteks kohalikel, kohalikul tasandil kaasati ka koole selleks, et eh, sellist terviklikumat lähenemisviisi välja kujundada ja keskenduti neile õpilastele, kes olid eh, riskirühmas. konkreetselt ka eh, madalama sissetulekuga piirkondades õpilastele keskenduti ja vaadati, et koolidel oleksid vajalikud vahendid olemas ja Kreekas rändeprobleemidega, eh, nagu me teame, eh, paljude rändajatega, kes on sinna jõudnud, sisserändajatega, eh, väga palju meetmeid keskendusid integre-, integreerimisele ja ka keelele, keeletugi oli seal väga tugev, nii et ma loodan, et see vastab teie küsimusele. Rootsis me nägime, et olukord selline ei olnud, rohkem oli eraldatust eh, laste vahel, nende laste vahel siis, kellel oli Rootsi taust ja kellel oli sisserännu taust. me ei valinud riike välja haridussüsteemide põhjal, kuna me üritasime vaadata, saada sellist üldist ülevaadet sellest, milline on olukord Euroopas. Dank, Marie-Therese Jimenez suur tänu, Marita Jões-Kimenes. Sí, felicidades por el trabajo uh.... aitäh ja õnnitlused kogu tehtud töö puhul. mina tahaksin teada seda, mm, kuidas on olukord mitte diskrimineerimisvastasuse, võrdsusega ja nii edasi. Nendest räägime me Euroopa par-, eh, parlamendis palju, aga just eh, koolist väljalangemise osas eh, see määr on üsna kõrge ja milliseid meetmeid me selles osas võtame? ja võib-olla on see probleem väga hoogne mida me teeme selle nimel, et tegu ei, et see ei muutuks väga tõsiseks probleemiks ja kas teil on ka rohkem infot Hispaania olukorra kohta konkreetselt? aitäh, proua van der Graaf uh,. Thank you um.... aitäh. vaatame. mis puudutab väljalangemismäära need poliitikameetmed, mille me välja tõime, need ongi kujundatud eh, väljalangemismäära vähendamiseks. Hispaania ei olnud üks nendest riikidest, mida me vaatasime. Hispaanial läks üsna hästi umbes. Eh, umbes kaheksa protsenti, kui ma õigesti mäletan, oli nende eh, vähend-, õnnestus neil vähendada seda määra. mis puudutab soolist võrdõiguslikkust hariduses, sellele on üsna keeruline ras-, vastata, kui väljalangemine hakkab äh, suurenema selles vanuses, siis tegelikult tüdrukutel läheb äh, paremini, tüdrukud jäävad rohkem kooli, nii et selle, selles konkreetses küsimuses tuleks rohkem pöörata tähelepanu äh, just poistele kui jõutakse puberteedi ikka, siis hormoonidel on üsna suur mõju sellele, kui pikk on see keskendumisaeg ja poiste puhul on see lühem. et seda oli mul isiklikult üsna kurb näha. aga ma arvan, et eh, selline sihipärane keskendumine Eh, koolide ja riiklikul tasandil võiks siin olla abiks, kuna poistel tundub olevat keerulisem selles osas. jah, vielen herzlichen Dank. suur tänu. proua Pild. Merci, madame la president, merci. aitäh Eh, te mainisite Rootsi juhtumit, mille puhul hoolimata märkimisväärsetest kulutustest SKT suhtes Euroopa Liidu esirinnas on väljalangevus suurenenud. Teie hinnangul ei ole seega üks-ühest seost riigi kulutuste ja väljalangevuse vähenemise vahel? jah Eh, samuti ka akadeemiliste tulemuste vahel, sellepärast et eh, sisserändajate lapsed on reeglina suurema riskiga. Eh, minu küsimus on, kas te uurisite täpsemalt Rootsi juhtumit, kus see sisseränne oli päris suur. teiseks, kas on põhjendatud koolist väljalangevuse vastast kas on, kas on põhja, põhjendatud ähm, arvestada akadeemiliste tulemustega selliste meetmete puhul? ning Prantsusmaal näiteks kaheksakümne protsendi osas on Prantsusmaal on sageli küsimus äh, akadeemilise taseme vähenemise osas ning kuidas teie hinnangul saaks tagada, et äh, et äh, võitlus väljalangevuse vastu ei tooks ta-, kaasa üldist taseme langust haridusasutuses, aitäh! Thank you uh,, thank you for your question as well um.... aitäh ka teie küsimuse eest, kõigepealt mis puudutab Rootsit, ja me tõepoolest keskendusime Rootsile ja Rootsi olukord on selline, et selgelt suureneb lõhe erinevate piirkondade vahel ja erinevate, erineva taustaga õpilaste vahel ja keele küsimus on seal, kas rootsikeelsed õpilased või mitterootsikeelsed õpilased. nii et tausta küsimuse vaatamiseks põhjalikumalt on vaja põhjalikumaid uuringuid, sellepärast et piirkondade vahel on see tase erinev, aga mida me Iirimaal ja Kreekas nägime, oli see, et avaliku sektori kulutused ei ole otseselt eh, seotud eh, eduga. nüüd, mis puudutab eh, just erinevaid diplomeid ja kvalifikatsiooni, siis tegu on tööturupoliitika küsimusega ja meetmete küsimusega. me nägime, et osades riikides üritatakse vaadata, milliseid eh, oskusi õpilased omandavad hariduses ja üritasite eh, seda kohandada tööturuga. aga meie tulemused näitasid, et selliste kvalifikatsioonide väljatöötamine on eh, interdistsiplinaarne poliitika küsimus ja tuleb täpselt aru saada, mida, on vaja väga täpselt sellisel juhul aru saada, mida õpilased peaksid täpselt õppima selleks, et tööturule jõuda. minu isiklik arvamus on selline, et eh, tuleks keskenduda haridussüsteemist varakult lahkumisele sel põhjusel, et see mõjutab inimeste elu väga tugevalt eh, sotsiaalmajanduslikult, tervise seisukohast, eh, psühholoogiliselt. nii et eh, selles mõttes tuleks sellele probleemile keskenduda. mis puudutab siin kõrgemat haridust ja tööturule sisenemist, siis selles osas korraldatakse erandi, eraldi uuringuid. aitäh! tänan! Michaela Šoidrova, palun. Eh, děkuji za tu prezentaci i za tu studii. Dokon... aitäh. kesk- või kõrghariduse lõpetamine tagab inimesele reeglina eduka sisseastumise ellu, isiklikku ja tööellu ning on seega väga oluline kui Euroopa Liit või liikmesriigid peaksid midagi kavandama nende mõjuritega seoses, on oluline silmas pidada ka eesmärke. Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks kümme protsenti, mille, mida te mainisite. ning selle eesmärgi saavutamiseks on erinevaid vahendeid, noorte tagatis ja nii edasi, noortegarantii ja nii edasi, ning äh, nende vahendite rakendamise tõhusus on erinev liikmesriikides. Euroopa Liit peaks minu hinnangul rohkem toetama liikmesriike ja liikmesriigid peaksid tähelepanelikult jälgima neid arenguid. meil on siin kuus riiki, mida te käsitlesite, mõnes, mõnel läheb paremini, nüüd mõnel natuke halvemini selles vallas. ja Tšehhi on nende hulgas, kus õpilaste arv, kes on välja langenud või ei ole välja langemas, kasvab. nii et Tšehhi, Tšehhi puhul on umbes viis protsenti see määr, mis saavutati. suhteliselt väike on see protsendimäär. kuna meil on siin komisjoni esindajad ka, siis ütle, ütlen, et minu meelest oleks hea, kui kavad, mis liikmesriikides ette valmistatakse, äh, lähtuksid rohkem heast tavast. sellest oleks abi liikmesriikidele, aitäh. proua von der Graaf uh,. Thank you for your comments um.... suur tänu nende märkuste eest. ma olen ausalt öeldes pigem nõus nali naljaks, aga ma arvan, et palju on seotud, palju sõltub kasusaajatest, nendest, nende programmidega seoses, kas nad on programmidest teadlik ja see on meie järgmine väljakutse. Erasmus pluss programmi uurides tuli see välja. ja nende programmide edendamine ja eh, teadlikkuse tõstmine on siin oluline et võib-olla institutsioonid saaksid keskenduda sellele, et programmid kujutatakse, kujundatakse välja nii, et nad on juurdepääsetavamad ja kättesaadavamad ja et neid oleks lihtsam ka eh, levitada. me teame, et need programmid on eh, välja töötatud kindlal põhjusel, nii et need on üsna keerukad Äh, erinevaid näitajaid ja raporteid tuleb arvesse võtta. Euroopa tasandil tuleb esitada erinevaid raporteid, et äh, vaadata, et need toimiksid võimalikult hästi, aga tavakasutaja jaoks on see nende, äh, nende taotluste täitmine väga pikk protsess ja üsna keerukas nii et see seos eh, nende programmide vahel ja lõppkasutajate, lõppkasusaajate vahel, see on midagi, mida tuleks vaadata. Eh, neid, eh, nende kohta tuleks teadlikkust tõsta kohalikul tasandil, koolides ja nii edasi, ma arvan, et need programmid on väga väärtuslikud ja neid tuleks rohkem ära kasutada, aitäh. ja, suur tänu. see on meie arutelu teema olnud päris pikka aega ja oleme korduvalt üritanud komisjoni veenda eh, selles, et neid menetlusi tuleks lihtsustada ja need eh, protsessid ja, ja vormid peaksid olema lühemad ja, ja lihtsale inimesele mõistetavad, eh, et ei peaks täitma nelikümmend kaks lehekülge, enne kui lõpuks tuleb teada, et taotlus on valmis. nüüd Julie Wood uh,. Thank, uh, thank you very much, I, I think this is a really. suur tänu, ma arvan, et see on väga oluline küsimus ja see puudutab väga paljusid erinevaid poliitikavaldkondi, see ei puuduta mitte ainult haridust. see mõjutab tööturgu. palju heaolu küsimusi on seal, mis on sellega seotud. ma ise töötasin väga paljude noorte inimestega, kes nendest eh, sotsiaalsetest turvavõrkudest justkui läbi kukkusid. ja mul on sellepärast isiklik kogemus nende noorte inimestega, kes on koolist varakult lahkunud. Eh, ma juhtisin sellist kunstiorganisatsiooni, mis eh, pakkus erinevaid tegevusi ja erinevaid tugimehhanisme. seda tehti nii koolisiseselt, aga ka väljaspool koole. ja ma arvan, et kui me ei räägi siin terviklikumast lähenemisviisist ja ei pea seda silmas, nii et eh, see, eh, siis see on vajalik, et me seda teeksime et me ei vaataks koolisisest ja koolivälist olukorda eraldi. ma arvan, et kui me seda ei tee, siis ähm, on see meist vale. ma arvan, et selleks, et noored tahaksid õppida ja et nad tahaksid koolis käia, selleks tuleb midagi teha, see on väga oluline. milline on kooli õhustik, kas te vaatasite ka neid küsimusi? milline on koolis valitsev suhtumine? kooli demokraatlikkus, kooli volikogud ja nii edasi. kas noori kutsutakse üles rääkima enda ideedest selle kohta, millised koolid võiksid olla ja kuidas kool võiks olla nende jaoks parem ja õnnelikum koht? ma arvan, et need küsimused on väga olulised. minu riigis on selline kitsenev õppekava ja see on endaga kaasa toonud selle, et paljud noored kellel võib-olla ei ole nii akadeemilist tausta ja kes eh, õpivad eh, natuke teisiti, siis kunstitunnid näiteks on õppekavast täiesti välja jäetud ja neid ei pakuta nii laialdaselt enam kõikidele. ja tihtipeale on kunstiõpetus väga oluline, samamoodi ka eh, kehalise kasvatuse tunnid või sport nii et eh, klassiruumis istumine ei ole siin võib-olla kõige parem eh, lahendus ja eksamiks õppimine, ma arvan, et me peame lähenema eh, noortele terviklikumalt. kui me seda ei tee, siis majanduslik kulu on midagi, mida me tulevikus näeme ja mis on tõsine küsimus. Petra, sinu riigiga seoses äh, veel üks punkt, ma kuulsin, et Saksamaal noorteteenistus on midagi, mida laialdaselt toetatakse, mida valitsus toetab. ja kui noored ei saa korralikku tuge, siis saavad nad selle üle kaebuse esitada. nii et ma arvan, et see peab samuti olema osa meie vastusest. aitäh, proua van der Graaf. For your question and uh, your comments. aitäh küsimuste ja kommentaaride eest. väga huvitav oli teie enda kogemusi ka nüüd kuulda. nüüd äh, vaatan läbi teie kommentaarid veel kord, mis puudutab kooliõhkkonda, siis jah, see muudab loomulikult olukorda. see oli üks äh, poliitikameetmete kategooriaid, mille me välja selgitasime mi-, mida saab kasutada. väga keeruline oli öö, nagu välja arvutada, et mis öö, muudab kooli õhkkonna heaks öö, õpilaste toetamine nõustamine ja nii edasi on samuti väga oluline. seda on sageli väga lihtne lihtsalt ära jätta koolis, aga, aga see on tegelikult päris oluline. kui me soovime lapsi koolides hoida, et sekkuda tuleb ka õigeaegselt. ning samuti need klassivälised tegevused on samuti tähtsad oluline ongi just kaasata õpilasi, neid nõustada, pakkuda võimalusi näiteks sporti teha või kunstiga tegeleda. see kaasamine ja et nad tunnevad, et neid on kaasatud, on väga tähtis. seega jah, ma olen nõus. ja samuti on oluline suurt pilti näha. me oleme ka näinud, et on hakatud arvama rohkem, et, et tuleks rohkem võib-olla kasutada loomingulisi aineid koolis. Need olekski minu kommentaarid. aitäh. aitäh. Luigi Morgano. aitäh. soovisin rõhutada ühte aspekti, mis minu arvates on tähtis. Euroopa Parlamendis hiljuti rääkisime me sellest, et on oluline vastastikku diplomeid ja professionaalseid kutsekvalifikatsioone tunnustada me teame, et erinevates riikides erinevatel kursustel on objektiivsed erinevused, keskendutakse ju erinevatele aspektidele õpingutes erinevates riikides. ma ei arva, et teie peaksite seda konkreetselt tegema, aga ma arvan, et me peaksime uurima nende õppeprogrammide äh, puhul seda, mida nõutakse õpilastelt erinevates riikides ning milline on selle seos koolist väljakukkumisel ka. me peaksime vaatama, kui keerulised need kursused on. ning samuti tuleb vaadata, võtta arvesse meie erinevaid tööturu olukordi. proua Vanderprahv, aitäh küsimuse eest. tuleb tunnistada, et mis puudutab haridusprogramme, siis jah, tõepoolest on nad tähtsad. me näeme, et äh, hariduses on e väga palju erinevaid lähenemisi. näiteks neid kursuseid viiakse läbi erineval moel erinevates riikides, Soomes näiteks algkooli tasandil on väga innovatiivsed äh, lähenemised, äh, õpilased ei öö, äh, õpi nagu enam klassikalisel moel, võib-olla on neil ainult neli tundi iga päev. ja siis nad uurivad omapäi igasuguseid asju, võib ju öelda, et see annab neile äh, endale paneb suuremad kohustused peale, aga see aitab äh, arendada ka loomingulisust, mina ise olen äh, rangelt paika pandud õppekavaga harjunud, aga keerukus õppekavades on subjektiivne nähtus, tuleb äh, arvesse võtta eelkõige õpilaste psühholoogilist poolt, milli-, kuidas on nende motivatsiooni olukord näiteks. aitäh! suur tänu. kokkuvõtteks annaksin härra Tošile komisjonist veel kord sõna. aitäh, proua esinaine, suur tänu ka uuringu tutvustamise eest ning äh, arvamuste vahetuse võimaluse eest. väga meeldiv on, et vaadatakse nüüd üle meie jätkusammud pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta otsust. loodetavasti pärast valimisi tegeletakse ka sellega edasi ja siis saame vaadata, mida veel on tehtud pärast kahe tuhande üheteistkümnendat aastat. paar kommentaari numbrite kohta. Äh, tuleks äh, e-, eristada kahte asja, absoluutarvud ja suundumused. Äh, siin uuringus uuriti just suundumusi, mitmetes riikides on just statistika oluliselt paranenud Äh, aga mõnedes teistes riikides, nagu Rootsis näiteks, kus olukord oli parem, on nüüd see just pigem veidi halvenenud, see on ka ärevust tekitav. samas nad on Euroopa keskmisega võrreldes ikkagi päris äh, heas olukorras, seitse koma viis protsenti. Rootsi on alati olnud äh, ju eeskujuks mitmetes valdkondades, haridusvaldkonnas siiski mitte, PISA testides on neil probleeme näiteks see on seotud selle detsentraliseerimisega, mida mainiti Rootsi riigi sees, on erinevates regioonides väga suured erinevused. minu arvates on oluline vaadata seda teemat ka seoses rändega ning sellega, milline on sisserändajatest vanemate hariduslik taust mis veel trendide puudutab erinevates riikides ja selle seoseid majanduskriisiga, siis tuleb öelda, et me oleme väga rahul sellega, et Hispaania on edasi liikunud, aga see võib olla ka seotud sellega, et, et palju on vähenenud põllumajandussektoris töötajate hulk ja sest sea, põllumajandussektorist lahkutakse just pa-, palju varem koolist, et äh, tööle minna. ning nüüd on äh, tulemus see, et äh, ka lapsed on jäänud kooli, sest majanduslikult ei olnud kasulik tööle minna. aga eks me peame vaatama, milliseid meetmeid seal veel kasutusele võeti, Portugal on veel üks hea näide sellest, kuidas neil on paika pandud väga üksikasjalik strateegia, üksikasjalikud meetmed, mis väga hästi toimisid. me toetame liikmesriike üsna palju ka rahaliselt, paar sõna veel rahastamise kohta. haridus rahastamist on väga raske hinnata Äh, äh, sest äh, suurt rolli mängib, suur osakaal on selles ju õpetajate palgas, aga see ei mängi nii suurt rolli ju koolist väljalangemises. aga nagu te ütlesite, siis tegelikult otsest seost haridussüsteemi rahastamise ja koolist väljalangemise vahel ei ole. veel lõpetuseks paar sõna Erasmus plussi äh, noorsooga tagatisfondi ning sotsiaalfondi kohta, äh, jah, nad on, mängivad tõesti ro olulist rolli siin ning sellel aastal oleme me saanud nelikümmend protsenti rohkem taotlusi ning suutnud neid ka parem, rohkem rahastada, seega me oleme suutnud, et olukorda parandada. suur tänu, jah, lõpetuseks tulid siis positiivsed uudised, see tähendab, et äh, inimesed on hakanud rohkem taotlusi esitama, äh, mis igatahes on ju hea suur,. suur-suur tänu ja võib-olla järgmise mandaadi ajal peaks äh, äh, tutvustatama ka siis komisjonipoolset uuringut sellel äh, teemal, mis, mida praegu koostatakse. proua von der Graaf, suur-suur tänu, et te täna siia tulite. Te Äh, ütlesite, et uuring pole veel äh, formaalselt lõpetatud, võib-olla te peaksite siis veel uurima, et kuidas Euroopa programmid on aidanud toetada seda, et koolist väljalangemise määr on vähenenud, võib-olla siis selle mõtte võtate siit kaasa ning me ootame väga uuringu kokkuvõtet ja igatahes ju hoiame edaspidigi sidet tegemist on ju väga olulise teemaga, millest omavahel edaspidigi rääkida suur,. suur-suur tänu, et te siia tulite ning eh, tutvustasite esialgseid uuringu tulemusi, aitäh! So, liebe Kolleginnen und kolleegid, nagu te näete, on meil siin veel külalisi täna. tahaksin tervitada siin nelja noort külalist, kes on osalenud väga ambitsioonikas projektis, audiovisuaalne projekt, mis tegeleb noorte tööhõivega ja Euroopa Liidu rolliga siin, selle projekti nimi on Youth Europeans Involved, siin on kohal Theo Guiton, kes on projekti koordinaator, Amadine Le Varlet, kes on audiovisuaalse töörühma koordinaator, siis Simon Bucarel, kes on esimene peatoimetaja ning Lucy Jacqueline, kes on teine toimetaja. kõigepealt suur tänu siia tulemast Teil on nüüd viisteist minutit aega, äh, et tutvustada oma projekti ja siis on meil veel veerand tundi aega küsimusteks ja väikeseks aruteluks. suur tere tulemast Euroopa Parlamenti! Bien, euh, bonjour à tous. Euh, bon, je vous cache pas que c'est un petit peu stressant. Tervist. Euh, natuke, eh, natuke kentsakas tunne on siin olla, tekitab natuke stressi, üritame lõdvestuda, aga alustame sellega, tutvustame ennast. minu nimi on Teo Gidoon, ma olen kaheksateistaastane ning äh, olen töötanud noorteprojektidega juba kuueteistkümnendast eluaastast. kui, eh, kui lubati hakata noorteühendusi asutama Prantsusmaal kuueteistkümnendast eluaastast osalen vabatahtlikuna riiklik, riikliku raadiotöös ja Loari piirkonna raadiotöös samuti, mille nimi on Frekantsi. ning oleme tegelenud meedia ja meediahariduse teemadega. lisaks olen Diversity nimelise organisatsiooni juht, mis, mis üritab noori kaasata. ja ka sellest räägime hiljem veel tere päevast kõigile, mina olen Jacqueline, käin koolis, seitsmeteistaastane olen ning olen peatoimetaja selle projektiga seoses, millest me täna räägime, mind huvitab ka keskkond, inimõigused, tegelen sellega ning äh, olen Amnesty, Amnesty Internationali esindaja oma koolis ning äh, toimetan ka ühte kooli ajakirja meie koolis ja ühte meediaväljaannet ka. Ah, tervist, äh, Amandine Leverle on minu nimi, kaheksateistaastane olen ning samuti viimane aasta koolis on käsi selle projekti raames, äh, mis on dokumentaalprojekt, millest äh, teile peagi rääkima hakkame. olen Get Red Prod juhatuse liige, mis tegeleb audiovisuaalprojektidega ning osalen toimetajana ka eri meediaväljaannetes, näiteks La Roche'i puhul, mis on noorte ühismeediaväljaanne. ja samuti ka Rene äh, omas, mis on samasugune äh, organisatsioon. tervist, ka mina olen õpilane, äh, mina, mina olen üliõpilane ajakirjanduse osas ja mina olen peatoimetaja ja samuti olen La Ruche'i meediaväljaandes tegev ning samuti ka noorteprojektidega tegelen. niisiis, ma räägin paari sõnaga meie projektist. projekt Youth Europeans Involved on, selle saamislugu on lihtne, sellepärast et sageli noori vaadatakse individualistidena, kes millegi vastu huvi ei tunne eriti. ja seda on mitmetes riikides. ning äh, meie projekti mõte oli teha kahetunnine dokumentaalfilm, mis näitab, et noored on tegelikult huvitatud ja pühendunud äh, laiemate teemade käsitlemisse ja mõte oli käsitleda kogu Euroopa Liitu ja näidata, et noored on huvitatud laiematest humanitaarteemadest ning äh, on huvitatud osalemast eri projektidest, no mis on seotud noortega, nii et kolmekordne eesmärk, kõigepealt äh, edendada noorte kaasatust projektidesse, näidata, et Euroopa Liit pakub niisuguseid võimalusi ning äh, meie projekti pealkiri, meie filmi pealkiri äh, sellele osutabki noortele Euroopa tasandil ning noorte kodanikualgatusele. ning äh, kolmandaks näidata, millisel määral on noored kaasatud Euroopa Liidust niisugustesse projektidesse ning näidata, missugused võimalused oleks selle parandamiseks edasi kolm assotsiatsiooni, kolm ühendust osalesid selles, nad kõik on, koosnevad noortest, kellel on teatud ajakirjanduspädevus. ning niimoodi soovisimegi näidata avalikkusele, missugune võiks olla positiivne mõju noorte vabatahtlikel algatustel selles valdkonnas. nii et räägime nüüd siis nende kolme ühenduse, ühenduses tegevatest inimestest. et me ei tahtnud, et see projekt oleks suletud, meie mõte oleks, et see projekt oleks laiem kui Prantsusmaa äh, noori puudutav, et me saaksime teha koostööd teiste noorte ühendustega Euroopas. nii et äh, projekti algatas äh, ühendus Diversity, mille juht ma olen ja mille ma asutasin kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. et siin on mitu algatust meil käigus, praegu töötame seoses ähm, Prantsusmaal olulise algatuse ja aruteluga, mis soovib noored tuua avaliku arutelu juurde, sest praegu arvatakse, et noored äh, on väga vähe kaasatud nendesse aruteludesse ja algatustesse. näiteks praegu käimasolev algatus. neljandal märtsil korraldame eh, kahe tuhande noorega, kes on kas koolis või üliõpilased, eh, praktikandid, eh, korraldame suure arutelu kohaliku poliitika teemal. lisaks on meil veel mitmed projektid käigus, kus me kutsume noori üles võtma sõna kodakondsuse teemal koolides ning äh, samuti ka üritame kaasa rääkida hariduspoliitika teemal. sest praegu on olukord niisugune, et noored käivad väga vähe hääletamas ning me oleme veendunud, et see on nii sellepärast, et et meid ei ole õpetatud selles osalema, meil ei ole räägitud poliitikast ja me, meie hinnangul on, oleks võimalik õpilastele sellest rääkida ja tegelikult koolis peaks õpilastele andma niisuguseid kodanike teadmisi, kodaniku teadmisi. aga lisaks sellele oleme seisukohal, et Prantsusmaal oleks võimalik hääletusvanust alandada kuueteist aastani ja oleks põhjust seda teha, see on üks meie algatus, millega me töötame. ning äh, siis on meil diversity harta, mis on sümboolne, mis äh, millega allkirjastajad võtavad endale kohustuse osaleda ja väljendada oma arvamust ning siis on meil veel mitmeid projekte koolides äh, Frekansi raadiojaamaga, kus me üritame anda raadiohääle äh, õpilastele, kellel ei ole võib-olla nii palju eneseväljendusvõimalusi ning meil on partnerlusprojekt Istugizer, mis äh, ühendab Äh, Siim de la Sarte äh, linna Prantsusmaal ja ühte linna Poolas. ning mul oli võimalus esindada noori veel projektis, mis puudutas äh, sõjaväge ja milles osales ka Poola president ja Larouche Media on see assotsiatsioon, ühendus, mis on tegelenud selle projektiga, see loodi üsna hiljuti, see on meediaväljaanne, mis töötab siduskeskkonnas ja milles töötavad noored kaheksateistkümnest kuni kahekümne aasta vanuseni üle kogu Prantsusmaa. meil on eh, internetileht, kus me avaldame lehti, eh, mis peavad vastama noorte ajakirjanike harta tingimustele ning olema humanistlikud ja progressiivsed lisaks ja loodame, et meil õnnestub varsti ka Youtube'is äh, oma leht avada, oma alamleht avada, kus on üleval mitmesugused intervjuud ja reportaažid. kolmas ühendus, mis tegeleb selle teemaga, on Getred Prod, see on Sartris asuv äh, maapiirkonna ühendus, äh, mida juhivad noored, mis loodi kaks, kaks tuhat kuusteist, looja oli Teo samuti ning eesmärgiks oli luua audiovisuaalset sisu, mis oleks ähm, arusaadav ja kättesaadav noortele sellest piirkonnast ning selles vanuses ning mis võimaldaks neil äh, ennast kodanikena avada. nii. mis puudutab juhtkomisjoni, siis äh, üldine koordinaator oli Teo, kes on siin kohal ning äh, koostati, pandi kokku töörühmad ja lahendati rahan-, rahastamise küsimused ning suunati projekti ja WTO äh, seadis eesmärgid neljale koordinaatorite rühmale, peatoimetus, peatoimetajad oleme mina ja Simon, äh, mis tegelesid siis toimetamisküsimustega ja sisuga, ning äh, siis produktsioonikomisjon, kus oli Amandin ja veel üks kolleeg, keda ei olnud, ja siis filmimis- ja montaažirühm Äh, kelle juht Elis Logea ei ole samuti siin. ning äh, lõpuks logistika. Kevin Cordon juhib seda, äh, kes samuti tegeles ka laekuri, täitis ka laekuri ülesandeid. nii et tegemist oli noorteprojektiga, mis oli mõeldud noorte jaoks ja teostatud noorte poolt. huvitav oli see, et juhtkomisjonis olid noored, kes tegelikult on koolist lahkunud, näiteks mina ise lahkusin koolist, et oma praegust tööd teha, aga lisaks meil oli ka õpilasi, kes koolis käivad praegu. ning äh, asja mõte oli näidata, et noori on väga erinevaid, noored on igal pool ja, ja noored on aktiivsed. nüüd, rääkides teemast või teemadest, neid on kaheksa võib-olla kõige olulisemat. kõigepealt võrdõiguslikkus liikmesriikide ja rahvaste vahel, eri sotsiaalsete kategooriate vahel, eriti kultuuripärand ja siis, siis eriti, eri kultuuripärand eri riikides, kodakondsus, kodakond-, konkreetsemalt noorte kodakondsus ja sellega seotud kogemus. palju on räägitud siin Euroopa kodakondsusest ning seda me käsitleme ka ja see see on tihedalt seotud diversity projektidega, siis äh, väljendusvabadus ja sellega tegeleb ka La Roche. edasi teemadega seoses solidaarsus ja rahu, mis on väga olulised väärtused, mida tuleb edendada, edasi veel keskkond, äh, mida tähtsust ei saa alahinnata ning äh, lõpuks ka poliitika, mis on kõigi nende teemade teostamisega seotud ning eh, oleme ka paika pannud neljaetapilise ajakava, esimene ajakava jaanuarist kuni augustini kaks tuhat üksteist on eh, rahastamine, partnerlus, osalus, sisu toimetamine, tehnilise plaani tööd ning projekti alustamine ning äh, filmimise ettevalmistamine teine periood äh, septembrist kuni juunini kaks tuhat kakskümmend, kus äh, sisuliselt siis tehakse ära võtted eri riikidesse, siin ei ole üksikasjad veel paigas, kolmas periood juunist oktoobrini kaks tuhat kakskümmend, see montaažiperiood, võtted peavad olema lõpetatud ja siis hakkame juba tutvustama seda võimalikele levitajatele ning kaks tuhat kakskümmend lõpp jõuame tõenäoliselt selle filmi reaalse levitamiseni kõigi partnerite juures. nüüd lühidalt eelarvest, eelarve koostas juhtivkomisjon, iga koordinaator tegi oma osa eelarve ja meil on siis neli tuhat viissada eurot üldine juhtimine, kolmkümmend viis tuhat audiovisuaalosa eelarve audiovisuaalosa on paraku väga kallis ja seetõttu ongi noortel väga raske niisugust sisu toota. kommunikatsioon seitse tuhat eurot, kommunikatsioon on hädavajalik taolises projektis ja logistika, sest paratamatult tuleb sõita ühest kohast teise võtetele Euroopas, nii et kokku kaheksakümmend kaks tuhat viissada eurot. võrreldes Äh, professionaalsete nii-öelda dokumentaalfilmide eelarvega on meie oma loomulikult märksa tagasihoidlikum ja see, see oligi meie mõte, et kulutada võimalikult vähe. ning äh, koostöö Euroopa institutsioonidega. Äh, meie projekt Youth Europeans Involved on Euroopa projekt ning on tihedalt seotud Euroopa poliitikaga ning äh, sellega, et Euroopa Liit soovib noori kaasata. me, meil ei ole siin koostööd eelarveplaanis, meil on pigem niisugune institutsiooniline või logistiline koostöö. nii et me, kuidas seda nüüd öelda, me, me oleme kindlasti Euroopat, me oleme Euroopa-meelsed, me ei ole kindlasti Euroopa vastu ning meie jaoks on prioriteet teha koostööd Euroopa institutsioonidega, sellepärast et oleme seisukohal, et et võib jääda neutraalseks seda koostööd tehes ja asjakohane on ka, et Euroopa institutsioonid toetavad seda, mida meie esindame, mis on noorte kaasamine nii et meie jaoks kirjutada mingi ajaleheartikkel või väljendada ennast kuskil ongi osaleda ühiskonnaelus. näiteks sotsiaalvõrgustikes, äh, kui, kui ka kommenteerime, siis täpselt see, see, see on ka juba osalemine. ja seda tulebki teha. ning me soovimegi läbi niisuguse osalemise näidata, et Euroopas on noored, noortel on midagi öelda ja noortele on osalemine oluline suur, suur tänu selle minu arvates väga muljetavaldava ettekande eest. nagu juba varem öeldud, te olete nagu väike ringhäälingujaam, see tundub kõik väga professionaalne olevat. ja te teete kõike seda vabatahtlikult, kuigi väga professionaalselt see näitab, et kui siin räägitakse, et noored ei ole poliitikast huvitatud ja ühiskondlikest asjadest, siis see on ilmselgelt vale, te huvitute väga poliitikast ja ühiskondlikest teemadest. seda näitab teie projekt suur,. suur-suur tänu, et te selle ellu viisite. nüüd on meil veerand tundi aega, kõigepealt Silvia Costa soovis sõna üritage ühe minutiga hakkama saada. Grazie e,, intanto komplimenti e.... Eh, aitäh, kõigepealt eh, sooviksin teid tunnustada, see on tõesti suurepärane projekt. see on ilmselgelt hästi struktureeritud, tegeled erinevate teemadega. üritate leida sellist identiteeti, mis on noortele eurooplastele ja teile endale lähedasem. oluline on, et seal osale, osalevad just teie enda põlvkonna inimesed, te räägite vabatahtlikkusest, aktiivsest kodanikust, kõik on väga tähtis. nagu te teate, siis täna on meie jaoks väga oluline päev, hääletasin, võtsime vastu Erasmus plussi ja, ja loomingulise Euroopa programmi Äh, raportit, see on ka teie jaoks väga oluline, see on nagu referentspunkt, äh, see on otseselt seotud sellega, mida teie teete, et kaasata rohkem noori inimesi, see on seotud aktiivse kodanikuga, vabatahtlikkusega ja Creative äh, Europe'i programmis oleme kaasanud ka noored ajakirjanikud meediavõrgustikud, raadiod. just sellistest asjadest me oleme siin rääkinud. loomulikult tuleb silmas pidada neid kahte noort inimest, kes töötasid meediavaldkonnas, kes said surma Strasbourgi terrorirünnakus. Itaalias on meil ka üks tore projekt Utoopia, kus osaleb suur hulk noori inimesi, võib-olla oleks mõttekas teid omavahel kokku viia. oluline oleks võib-olla mõistlik rääkida teiste inimestega, kes ka tegutsevad selles valdkonnas. mind väga huvitab äh, ka see, äh, mida te arvate sellest, mis institutsioonides toimub äh, Te kindlasti olete näinud seda I m voting kampaaniat, mida veel võiks ette võtta selleks, et äh, suunata noori inimesi rohkem huvituma poliitikast, ma ei räägi siin meie erinevate parteide kampaaniatest, vaid olul-, vaid sellest, kui oluline on tõesti äh, aktiivseid noori inimesi toetada. küsimus on väga ulatuslik. noh, noorte kaasamine no ma ei tea, kas ma oskan vastata, aga igal juhul minu eesmärk on, on võimalikult palju noori kaasata. kõneleja räägib mikrofonita. ma tahtsin öelda, et et noortel on olemas huvi ja, ja teie lähenemine on asjakohane. nii et, et me üritame luua sisu, mis aitab noori. jah, tõesti noori konkreetsest miljööst. nii et me üritame ka seda sisu suunata vastavalt. ma ei tea, kas sa tahad täiendada? et võib-olla see on liiga institutsiooniline, see asi, mina olen näiteks maapiirkonnast pärit ja meie jaoks on see natukene ootamatu ning paljud noored ei ole asjaga piisavalt kursis ja ja neid, nad ei, ei oska võib-olla huvi tunda. ma ei tea, kas see lähenemine on nüüd muutunud, aga igal juhul praegu noored, minu mulje on, on valmis osalema, lihtsalt et need võimalused on võib-olla liiga keerulised sageli neile. Vielen herzlichen Dank. Sabine Verheyen. Ja, zunächst einmal auch von meiner Seite. Sabine Verheyen. Tahaksin ka omalt poolt teid tänada selle tegevuse eest, vabatahtliku töö eest, te olete küll professionaalid, aga, te ei ole küll professionaalid, aga töötate nagu professionaalid, nagu eelkõneleja juba ütles. see projekt ei ole ju mingisugune valimiseelne reklaamiprojekt, vaid see on midagi palju suuremat. kui vaadata teie kavasid, siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta ettevalmistusperiood äh, kestab augustini sellel aastal ning kahe tuhande kahekümnendal aastal peaks siis see lõppema. Äh, äh, see aitab tõesti pikemas perspektiivis noori inimesi kaasata ja näitab noortele, mida tähendab Euroopas poliitikas kaasalöömine. minu küsimus on, et siin reisite nüüd erinevates riikides ja näed, mina olen reisinud erinevates riikides ja nüüd vaadanud, kuidas noored inimesed osalevad ühiskondlikus tegevuses ning mu kogemused näitavad äh, koolidest ja, ja mujalt organisatsioonidest, et noored inimesed tegelikult ei teagi, mida on, neil on võimalus ette võtta, kus neil on võimalik tegutseda ja kuidas. võib-olla oleks võimalik äh, kuidagi siin kaasa aidata, et noortele inimestele tutvustada, mida neil on võimalik ära teha. Te ütlesite, et te soovite ka Euroopa Komisjoniga äh, koostööd teha ning äh, äh, koostööd teha ka riiklike noorsoorganisatsioonidega või, või soovite rohkem komisjoniga koostööd teha? et uurida, kuidas öö, Euroopa tasandil rohkem osaleda. suur tänu. palun vastake. ära, <laughs> Juku. Mm, niisiis äh, ma reageeriksin sellele, mida te enne rääkisite, sest äh, huvitav on see, et noortel ei ole piisavalt ähm, andmeid, noored ei tea, kuidas äh, osaleda. ja siin me üritasimegi oma panuse anda sest äh, me, me anname endale aru, et koolis meile ei anta piisavalt infot selles osas ja üritame seda muuta. näiteks isiklik kogemus. käisin Sartris väikeses maakoolis, kolmsada õpilast on meie koolis, oli meie koolis. ja, ja puudusin palju, sellepärast ma osalesin eri asjades, eri aga ma lõpetasin siiski kooli lõpuks ära ja kiitusega aga ma ei, ma ei sobinud nagu nendesse kastikestesse, mis süsteemis olemas olid. nii et eh, tegelikult hariduses peaks arvestama sellega, et õpilased soovivad eh, juba koolis osaleda eri asjades ning noori peaks, noortele peaks seda õpetama, sest et praegu näiteks mingi ühenduse loomine, eh, projektide algatamine noortele on keeruline. Nad ei tea, kuidas seda teha. ning kui rääkida nüüd koostöövõimalustest, siis ma, me oleme osa äh, noortevõrgustikust, Jedank, laiemast noortevõrgustikust. ja meil selles mõttes ei ole äh, keeruline noori kaasata, meil on näiteks juba lisaks juht, juhtkomisjonile nelikümmend vabatahtlikku kaasatud meie projekti ja kõik on väga motiveeritud, nii et me oleme, me oleme avatud eri võimalustele ja me me, meile ei, ei meeldiks, äh, me ei taha öelda, et noored on kuidagi paremad. me tahame öelda, et noored on lihtsalt olemas, nad on äh, sama, sama head kui natuke vanemad inimesed ja neil on oma kogemus, mida tasuks kuulata. ja ja sageli öeldakse, et noored on homse, homse päeva kodanikud ja tegelikult see nii ongi, nii et tasuks neid kuulata ja, ja kaasata. aitäh, Julie Ward, palun väga tore, et te siia tulite. Te rääkisite siin ka rahust. üks teist ütles, et te töötate rahu nimel. ma ei tea, kas te teate, et siin Euroopa Parlamendis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal kirjutati alla äh, rahulubadusele. paljud saadikud isegi ei tea sellest äh, üritusest. Äh, uurige palun seda asja. ja rääkige sellest ka teistele inimestele, et Euroopa on tõesti ju ka rahuprojekt, Euroopa võitis kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Nobeli rahupreemia ning see Brüsseli rahulubadus, mis sõlmiti eh, ja kirjutati alla Euroopa Parlamendis, sellest tuleks rääkida ka kõikidele uutele saadikutele, kes siia tulevad. ma tean, et paljud noored inimesed ka tunnevad muret öö, eh, eh, edasiste öö, tu-, tuleviku üle ja, ja see jätkusuutlik, kestlik rahu on ju ka oluline, siis eh, rahvusvaheline laste pressikeskus on suurepärane eh, rahvusvaheline organisatsioon, mis töötab väikeste lastega ja teismelistega, nad asuvad Amsterdamis, nad on teinud siin parlamendis ka palju tööd ning minu arvates nad tervitaksid väga äh, Äh, koostööd teiega, ma olen valmis teie, teile nende kontaktid andma. Nad äh, osalevad Arendalis väga, ühes väga huvitavas projektis. teate Arendali nädalat, see on selline poliitikanädal, kus kõik räägivad poliitilistest teemadest ning eesmärk on suurendada usaldust poliitikute ja poliitiliste institutsioonide vastu. aitäh! Möchte jemand was dazu sagen? kas keegi teist soovib kommenteerida? jah, me arvestame teie soovitustega, nendest võib meile palju kasu olla. ja rahuga seoses on huvitav märkida, et rahust rääkides räägitakse sageli rahvusvahelisest rahust, aga väga vähe räägitakse kohalikust rahust ja kohalik rahu on näiteks võitlus koolikiusamise vastu, äh, ebaõiglase käitumise vastu koolides, võitlus konfliktidega, kus no näiteks meie organisatsiooni nimi on Diversity, mitmekesisus, ja me üritame seda esindada oma käitumises, oma tegudes, kultuurilist mitmekesisust näiteks. nii et rahu, jah, loomulikult on olemas rahvusvaheline rahu, aga me peaksime rääkima rahust ka võib-olla koolides külades, taaskord isiklik kogemus, vabandust, et eh, et näiteks mul on oma kogemus, et meie mm, omavalitsuse juht, mina tal, mina talle ei meeldi ja ta on minu tegevusele kaikaid kodarasse loopinud juba mitu aastat, eh, süüdistanud meie ühendust ebaseaduslikus tegevuses ja nii edasi ja nii edasi. ma olen üritanud eh, omavalitsuse lii-, volikogu liikmetega ühendust võtta sellel teemal ja nii edasi, see on, see on näide kohalikust rahust aitäh selle olulise äh, sõnumi eest, et rahu algab kodust, äh, oma naabruskonnast ning see, seda alati meeles ei peeta, ma arvan, et äh, te saite nüüd siin uusi soovitusi, mida te veel võiks ette võtta, kellega veel koostööd teha kohal ka härra Monte, kes vastutab äh, loomingulise Euroopa programmi ning selle meediapoole eest ja ma olen kindel, et loomingulise Euroopa äh, meedia pool äh, leiaks teile ka mingisuguse rahastamisvõimaluse. jah, loomulikult esimesena saab teid aidata ähm, Prantsusmaa meediaorganisatsioon, aga härra Monte kindlasti, kui te soovite, võib midagi ette võtta. võib-olla on, on võimalik veel kuidagi koostööd teha ja tehniliselt teid toetada. näiteks võib-olla saab teid toetada Prantsuse, Saksa telejaam Arte. ja võib-olla saaksime veel rääkida, eh, mõelda selle üle, et, et et ka teie programmi sinna kaasata, sellest võib-olla oleks ka kasu suur-suur tänu, et te tutvustasite seda projekti. ma loodan, et te nägite siin ka, et me oleme kõik vaimustuses teie projektist, soovin teile edu. ja kui teil peaks abi olema vaja meilt, siis pöörduge kindlasti meie poole. kui te seda, kui tunnete, et see vajalik peaks olema, suur tänu, et te siia täna tulite aitäh! wir machen gleich, wir machen sofort weiter. kohe jätkame, aga ma pean äh, korraks äh, nurga taga ära käima, ei suuda enam. austatud kolleegid, jätkame koosolekuga. meil on veel napilt pool tundi aega. ja viimane päevakorrapunkt täna puudutab arvamuste vahetust komisjoniga meedia olukorra üle Ungaris. nagu te vast teate, siis mõned nädalad tagasi loodi Ungaris keskne Euroopa Pressi- ja Meediasihtasutus, mis ühe katuse alla toob erinevad meediaväljaanded ja mida korduvalt on juba öeldud, et äh, see olukord minu jaoks on üsna äh, rahutuks tegev, äh, sest sellel võib olla dramaatiline mõju meedia pluralismile ja mitmekesisusele ning see võib õõnestada meie demokraatiat, me näeme ju, et Euroopa Liidu suhted Ungariga pingestuvad kogu aeg, ka komisjoni president eh, Junckeri kohta käivaid sõnavõtte olete te kuulnud ja olukord on meil tõesti praegu väga keeruline. Äh, mõni aeg tagasi suure häälteenamusega võeti vastu Ungari-alane raport äh, ning äh, räägitakse ka, et peaks algatama artikkel seitsme menetluse Ungari suhtes ning ka Euroopa Komisjon on meedia mitmekesisuse pluralismi äh, teemat uurinud, sest olukord on tõesti murettekitav. öö seetõttu on väga hea, et te täna siia tulite, et äh, tutvustada olukorda ka enda perspektiivist ning äh, rääkida sellest, mida komisjon kavatseb ette võtta. et tõesti Euroopa õigust äh, läbi suruda, suur tänu! Uh, thanks very much for the invitation, uh, uh, Mrs Chair. suur tänu selle kutse eest ja tere hommikust kõigile! me üritasime kokku koguda mõned eh, faktid eh, selle, eh, selle asutuse loomise kohta ja me saime teada, et alates eelmisest aastast annetasid umbes nelisada seitsekümmend meediaasutust siis Kesmale, meedia sihtasutusele ja kõik need tehingud tehti eraviisiliselt. sinna hulka kuulusid erinevad veebilehed, uudistelehed, tabloidväljaanded, sportvälj-, spordiväljaanded, telekanalid ja nii edasi. ja oluline on see, et KESMA või see sihtasutus on äh, on mittetulundusühing ja see kuulub eh, valitsuse kontrolli alla. ja juhatusel on eh, seoseid Fidesega. Ungari konkurentsiasutus eh, või organ on hoidunud selle üle kontrolli eh, teostamast. me oleme üritanud eh, analüüsida nende üleminekute mõju meediamaastikule Ungaris ja me alustasime sellest, et eh, meedia, meedia jälgimisvahendit kasutati ja see kaardistab ohud meedia mitmekesisusele või pluralismile Euroopas. enne selle sihtasutuse loomist äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal koostati raport ja juba siis viidati erinevatele ohtudele, äh, mis on siis kas keskmise kõrgusega või äh, suured ohud, mis mõjutavad meedia sõltumatust seitsmekümneprotsendiline risk puudutas puudusi seoses sõltumatu järelevalveorganiga. keskmise suurusega riskide osas Eh, saime teada, eh, et nüüd selle üleminekuga need ohud kasvavad. Eh, sisu on veel üks küsimus, kus risk oli väga kõrge, kuuskümmend seitse protsenti, poliitiline sõltumatus, meediapoliitiline sõltumatus kuuskümmend kolm protsenti risk poliitilised organid äh, teostavad äh, kontrolli või need mõjutavad kas keskmisel või kõrgel tasandil äh, meediaväljaandeid ja üheksakümne seitsme protsendiline risk puudutab riigiabi meediaväljaannetele. nii et selle sihtasutuse loomine tõenäoliselt toob kaasa veelgi suurema halvenemise meedia olukorras Ungaris ja riigi reklaamitulu suunatakse valitsust toetavatele eh, kanalitele ja valitsuse osas kriitiliseks jäävad eh, kanalid ja allikad jäetakse sellest toetusest ilma ja niimoodi moonutatakse turgu. komisjoni nimel asepresident Timmermans ütles, et eh, menetlusi on algatatud selles osas. üheteistkümnenda detsembri nõukogus ja eile viidati sihtasutuse loomisele kui veel ühele murettekitavale arengule, nii et eh, probleeme on väga palju. ja neid arutatakse samuti ulatuslikult. ja eile kõik liikmesriigid, kes sõna võtsid, ka Prantsusmaa ja Saksamaa näiteks, väljendasid muret selles osas. komisjon soovib jätkata ka olukorra jälgimist ja mina palusin nüüd eh, Firenze instituudil vaadata eh, neid ülevõtmisi ja koostada hinnangu. Eh, Media Monitor kaks tuhat seitseteist avaldab selle. see tehakse võimalikult kiiresti, järgnevatel päevadel alustatakse sellega. ja selle käigus vaadatakse ka artikli kolmkümmend lõiked üks ja kaks, nendega seonduvad, mille kohaselt tuleb tagada see, et järelevalveasutused on sõltumatud ja et valitsus ei saaks kohaldada jõudu ja kontrolli meedia suhtes aitäh selle ettekande eest. seal midagi rõõmustavat ei ole. minu arvates on hea, et Firenze instituutiga ka võtsite ühendust, et nad viiksid läbi ka põhjalikuma uuringu. minu küsimus oleks, kas te näete ka mingisuguseid äh, kartellivastaste seaduste kasutamise võimalusi sest meediaõigus on üks asi, me teame ju, et meil mingisugust meediaalast äh, äh, seadust otseselt äh, Euroopas ei ole, aga meil on Euroopa konkurentsiõigus, mida võib-olla saaks kasu, mida kasutati juba ükskord sundida, et sundida Ungarit seadusi muutma. see puudutas siis reklaami reguleerimist, kus Äh, mis mõjutas ainult äh, erameediakanaleid äh, tookord ja lõpuks siis Ungari pidi seda seadust muutma. kas võib-olla ka siin on selline võimalus? võib-olla vastate kõigepealt sellele ja siis järgmised küsimused. <clears throat> I have, of course we are in contact with the, with the, with our colleagues in the jah, ma olen rääkinud kolleegidega Compli ja Justi peadirektoraadis. ja lähenemisviis on selline, et olemasoleva info põhjal leitakse, et me ei saa siin ühinemist eh, määrust kohaldada. Need tehtud tehingud või üleminek jääb Ungari pädevuse alla ja nendele kohaldatakse kohalikke eeskirju. ja see ühinemine ei anna komisjonile õigust Ungari ametiasutuste otsuseid kontrollida. nii et sellist lähenemisviisi kasutatakse. ja loomulikult, mis puudutab nüüd selle sihtasutuse loomist. Eh, loomulikult kohaldatakse Euroopa Liidu konkurentsieeskirju ja Ungari, nagu ka teised liikmesriigid, peavad eh, neid järgima, mis puudutab just riigiabi. minu küsimusele juba tuli vastus, sest eh, ma tahtsingi esitada just konkurentsiõiguslikku aspekti, sest Saksamaal äh, näiteks äh, kui äh, Springerilt, äh, mm, kui Springeriga seoses see küsimus oli, siis puudus riiklik kontroll. aga mina tahtsin küsida, kuidas see riiklik kontroll selle sihtasutuse üle puudutab, kuidas ta sekkub ajakirjanik, ajakirjandusvabadusse, kas on selle kohta juba infot? või kuidas see, see kontroll, kontrolli teostamine välja näeb? härra Belmonte um.. Well, the, the, the control... kontroll on väidetavalt äh, läbiv. ehk sisuliselt kõik juhatuse liikmed on äh, tihedalt seotud valitseva erakonnaga meie info põhjal. konkreetsemalt, kui te soovite, saan, saan ka öelda, et terve rida isikuid on, kes on tihedalt seotud Orbaniga. ja nemad on, on need, äh, just need isikud, kes, kes andsid need meediaväljaanded üle sihtasutusele. nii et sisuliselt mingit äh, riigistamist ei toimunud, toimus vabatahtlik äh, meediaväljaannete üleandmine ning juhatuses on terve rida isikuid kes on kas varasemad parlamendiliikmed või muul viisil tihedalt seotud Orbaniga. nii et lühike vastus teie küsimusele oleks, et, et riigipoolne kontroll sihtasutuse üle on tõenäoliselt läbiv. kõneleja räägib mikrofonita. jah. vabandust, teil lülitan mikrofoni sisse, küsisin just et, et siis vahetut või otsest riigipoolset kontrolli ei ole, aga kontroll eh, toimub siis läbi samas erakonnas olevate isikute. suur tänu, Silvia Kosta. aitäh, ma arvan, et Ungari olukord halveneb üha ja me peame väga selgelt väljendama oma seisukohta sellega seoses ma tahan teile meenutada, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal eh, seadus, mis eh, suurendas eh, meediaväljaannetele kohaldatavaid makse, tekitas palju küsimusi, esiteks see ja teiseks avalikud telekanalid on edastanud sõnumeid, mis on sisserändajate vastased ja kolmandaks, üks vanemaid meediaväljaandeid Ungaris just suleti ja neljandaks eelarvet, mis, mida meediaväljaannetes kasutatakse, üha vähendatakse ja see on väga tõsine probleem ja ma arvan, et kõige tõsisem siin on see, et meil on mingi menetlus olemas, me rääkisime siin artiklis seitse, ma arvan, et poliitiliselt teeb see olukorra väga tõsiseks tundub, et komisjon suhtub asja ükskõikselt. me rääkisime siin eh, Firenze eh, küsimusest ja eh, järelevalve sõltumatusest ja selles mõttes on komisjonil võimalik sekkuda ja öelda, et täielikku sõltumatust ju ei ole, kuna on need mingid tingimused paika pandud. härra Põlmalt, jah? jah, me saame seda teha uue meediateenus, audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi põhjal, sest selles esmakordselt sisaldub nõue, et oleks tagatud sõltumatu järelevalve ning ka funktsionaalne sõltumatus meediaasutusele. direktiiv on praeguseks jõustunud see tuleb loomulikult rakendada siseriiklikus õiguses kaks tuhat kakskümmend lõpuks. me saame hakata seda juba praegu analüüsima. Äh, aitäh. nüüd on mul terve rida sõnasoove ja vaadates kella tuleb need tõenäoliselt piirata ühe minutiga. meil on proua Sargentini kes oli raportöör äh, Liibe komisjonis seoses olukorraga Ungaris ning kui te päri olete, siis äh, kuna me, me külalistele oleme sõna andnud, äh, võtaksime kõigepealt meie liikmed ja siis annaksin teile sõna, kui te päri olete. siis kolleeg Zver. üks minut. Hvala lepa za možnost, da postavim vprašanje suur tänu, suur tänu, et mul on võimalus küsimus esitada. esiteks peame ütlema, et mul ei ole sugugi hea meel selle üle, et meie komisjon kritiseerib üht meie liikmesriikide valitsust, eks, ja sellepärast äh, tahaksingi küsida, milliste kriteeriumite alusel sellised valitsused välja valitakse? minu hinnangul on ajakirjandus, ajakirjandus Ungaris tasakaalustatum kui näiteks Sloveenias kuna meil on poliitilised, kõik poliitilised arvamused kajastatud, nii et milline on teie seisukoht selles osas? mul on äh, tunne, et see küsimus on suunatud mulle. aga härra Belmonte mis kriteeriumite põhjal komisjon valib välja need riigid? me teostame meediaseiret, meedia pluralismi seiret läbi kõigi liikmesriikide Euroopa Liidus. ning üks asi, mis on ilmnenud sellest võrdlevast majanduslikust ja õiguslikust analüüsist seoses olukorraga eri liikmesriikides, on et üheski liikmesriigis ei ole riskid eh, olematud, et riskid on igal pool, eri, erinevad riskid. olukord kaks tuhat seitseteist aastal Ungaris oli, nagu ma rääkisin oma sissejuhatavas sõnavõtus, oli riskialdis, eriti seoses riigipoolse ressursside reguleerimisega meediasektoris, vastavalt uurimusele et niisugune kallutatud majanduslik toetus läbi reklaamirahade läks meediaväljaannetele, mis olid valitsusele lähedused, nii et lähedased, nii et üheksakümmend seitse protsenti oli see risk, see on väga kõrge. teised näitajad olid samuti meedia omandivormide koondumine, siis kommertsmõju meedia sisule, poliitiline mõju meedia sisule, kõiki neid asju arvestatakse ning kui me mis me palusime nüüd Firenze instituudil teha nende näitajate valguses, oli kaks tuhat seitseteist info ja analüüsi põhjal hinnata neid viimase aja arenguid, et kas see uus konglomeraat muudab olukorra paremaks või halvemaks meedia mitmekesisuse valguses ja meediavabaduse valguses Ungaris. või siis muutub see risk nüüd veel teravamaks? suur tänu Äh, muuhulgas lähtun ma sellest, et komisjon lepingute kaitsjana analüüsib kõiki liikmesriike selles äh, valguses, kas liikmesriigid täidavad lepingu tingimusi ning äh, sõltumatult sellest, mis liikmesriigiga on tegemist, siis vastavaid samme astub. proua Boško. kas sõna seega? suur tänu mina nõustun pigem härra Sveriga, on riike, kus olukord on veelgi hullem. Malta, Slovakkia, nendes riikides äh, ajakirjanikke mõrvatakse, aga nendest riikidest me ei räägi. aga sellegipoolest jätame selle küsimuse nüüd kõrvale Euroopa Liidu erinevates riikides on eh, palju meediaasutusi, selliseid suuri, eh, The Guardian näiteks, eh, ja tundub, et nende puhul see problemaatiline ei ole, aga kui küsimus on Ungaris, siis problemaatiliseks kohe tembeldatakse, võib-olla sellepärast, et meil on selline kristlik-demokraatlik meedia, me üritame luua rahvuslikku või riiklikku strateegia, see on meie jaoks oluline Te rääkisite siin Firenze instituudist, et nemad ei ole veel oma analüüsi lõpule viinud, aga Ungari instituut on uue analüüsi juba korraldanud ja selle kohaselt on tegu sihtasutusega, mis ainult muudab meediamaastiku struktuuri ja mitte selle sisu. ja kui ma võin, siis ma tahaksin oma mõtte lõpetada Ungaris on kolm miljonit eh, inimest eh, enam, kes eh, loevad selliseid ja jälgivad selliseid meediaväljaandeid, mis valitsust ka kritiseerivad. RTL näiteks on kõige suurem sisu edastaja ja nemad on pigem valitsuse vastased, nii et äh, me näeme, et äh, valitsuse suhtes kriitilist sisu ka edastatakse. nii et ma tahaksingi ka sellele tähelepanu juhtida. nii et keegi ei piira nende väljendusvabadust, keegi ei piira seda, et nad saaksid äh, valitsust kritiseerida ja vabadust samuti. suur tänu, härra Pilvonte. on teil midagi selle peale kosta? väga lühidalt suur tänu selle märkuse eest. mina saan praegu, kui te saadate mulle äh, kontakti, saan jagada teiega Firenze insti-, sa-, saan teie info edasi anda Firenze instituudile. meediaseire toimub iga-aastaselt ja ma saan selle tulemusi teiega jagada. ja tõesti, see peab paika, et riske on Itaalias, Saksamaal, igal pool on riske, kõigis liikmesriikides aga mida me konkreetsel juhul oleme palunud teha, on selle konkreetse arengu, selle tehingu valguses, selle konglomeraadi loomine, on täiendada olemasolevat analüüsi kaks tuhat seitseteist tulemusi Ungari suhtes äh,, arvestades neid arenguid, aga loomulikult äh, nüüd aasta aasta käigus tuleb meil veel, äh, tulevad uue laia uuringu tulemused. aga loomulikult te võiksite saata mulle Ungari instituudi uuringu, analüüsi tulemused. proua Šoidrova. Äh, meedia on üks oluline osa demokraatiast. me oleme sellega kõik kursis ning seetõttu kipuvad äh, riik, riigid ja valitsused üritama meediat mõjutada, seda me teame kõik poliitikutena. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid peavad meedia sõltumatusele tähelepanu pöörama. aga miks te ei maini Tšehhit, sest meie peaminister omab ju Tšehhi mõjukaimat meediaväljaannet, mis on suur risk Tšehhis. me oleme sellest rääkinud Liibes ning äh, meediaväljaannete esindajad, äh, kelle jaoks see teema on oluline, osalesid ka selles arutelus. mul on kahju, et äh, Ungarist ei ole praegu ajakirjanikke siin, kes omalt poolt vahetut infot annaksid meile olukorra kohta, me peaksime sama mõõdupuud kõigi suhtes ikkagi rakendama. kui lubate mul öelda, siis eh, praegu on meil päevakorras olukord Ungaris ja õigusega minu meelest päevakorras, sellepärast et et seal on toimunud arenguid, mis on murettekitavad. aga me teame loomulikult ja härra Belmonte ütles seda ka, et riskid on olemas ka teistes liikmesriikides. ent seda olulisem on, et meie küsimus, me, meie komisjon meedia mitmekesisuse ja pluralismiga eri Euroopa riikides tegeleks. ja loomulikult tuleb meil, meil kõiki riike mõõta sama mõõdupuuga. võib-olla RTL-i osas veel üks lause, RTL Ungaris on üks vähem kriitilisi meediaväljaandeid, mis, millel lubatakse praegu toimida veel Ungaris tänu Euroopa Komisjoni sekkumisele ja, ja seda tänu sellele, et muudetud on meediaväljaannete maksustamise seadust. ja seda tänu Euroopa sekkumisele, vastasel juhul RTL seal enam ei toimiks, mis näitab selgelt, et et on põhjust komisjonil mitte ainult Ungari suhtes, vaid ka laiemalt Euroopas on komisjonil põhjust analüüsida, kuidas meedia pluralism ja mitmekesisus on tagatud, sellepärast et meedia, toimiv meedia on äärmiselt oluline osa demokraatlikust süsteemist, seetõttu peame omalt poolt tegema kõik selleks, et olla kindlad, et igal pool on tagatud vabale meediale võimalikud võimalused ja ajakirjanikele võimalused, et meedia tõesti saaks toimida neljanda võimuna. võib-olla komisjon saaks koostada meile ülevaate vastavatest uurimustest meediakeskuses, meediakeskuste kohta Veneetsia komisjonilt, et mis riikides on mis riskid, missugused on arengud, et suundumused, et vaadataks mitte ainult ühte aastat, vaid vaadataks pikemat perioodi, et me näeksime suundumusi. võib-olla saaksime niisuguse asja kunagi komisjonilt. proua Sargentini Thank you, Chair, and thank you for allowing me to suur tänu ja suur tänu selle eest, et ma saan täna küsimusi esitada ja eriti tänulik olen ma selle eest, et me seda teemat täna arutame. ma kuulen siin palju sellist äh, suhtumist, et äh, mis sellest siis on. täiskogul aga Slovakkia ja Malta äh, olukorra üle hääletamine. Eh, ma loodan, et me saame seal see, teie toele loota. ka oma kolleegi Jefori nimel tahaksin ma küsida ka seda, kas komisjonil ei oleks võimalik uurida konkurentsi küsimusi. kas seal võiks olla võimalik eelkõige vaadata riigi toe küsimusi, kuna eh, kuna ringhäälingutele kehtivad eeskirjad eh, seoses eh, meedia mitmekesisusega, nii et ka selle külje alt oleks võimalik läheneda. ja veel üks oluline küsimus on see, et et eh, Ungari väljaanded eh, levivad, eh, probleemid levivad ka mujale, Sloveenia ja liidust väljaspool Makedoonia, kas ka neid probleeme vaadeldakse? aitäh, härra Veltmata um,. Well, as you, as you quite rightly... nagu te, ei, alustame sellest, et ma saan äh, selle meediaseire andmed teile saata kõigi Euroopa Liidu riikide kohta ja Noh, kui on veel täiendavat infot Veneetsia komisjonilt või midagi taolist, siis ma saan selle ka sinna lisada. nüüd, mis puudutab neid vahendeid, siis äh, tõesti, koondumiste määrus kehtib, aga selle raamesse ei jää riigi otsused vabastada teatud tehingud koondumiste kontrollist, siseriiklikud tehingud kuid riigiabi reeglid on küll kohaldu-, kohaldatavad, riigiabi ja kartellivastased reeglid, valitseva seisundi kuritarvitamine, kõik see toimib, kõik see on rakendatav. nii et äh, ma, ma räägin meie kolleegidele konkurentsi peadirektoraadist nendest küsimustest ja nad analüüsivad seda. okei okay,, hüva, suur tänu me peame paraku siin oma arutelu lõpetama, kuid ma olen kindel, et selle teemaga mitte võib-olla ainult Ungariga seoses küll, ei tegelenud me täna viimast korda, vaid see jääb meie aruteludes üles ning äh, Firenze instituudi uuringu tulemused jõuavad ka loodetavasti kunagi meieni ning äh, jälgime kriitilise pilguga arenguid Ungaris ning mõistan, et komisjon tegeleb selle teemaga ka edasi ja mitte ainult Ungari suhtes, vaid kõigi riikidega seoses, kus riskid üleval on. et tagada, et kõik ikkagi õigesti läheb ning suur tänu meid teavitamast praegusest olukorrast ning äh, oleme teile väga tänulikud ka selle eest, et te meiega, meid asjaga kursis hoiate ning äh, kui Firenze instituudi uurimus valmib, siis meile sellest märku annate, aitäh! nüüd palun kõigil, kes ei ole Euroopa Parlamendi liikmed ja ei ole kaasatud